ei ole, siis on vastavad dokumendid vastu võetud. lugupeetud daamid ja härrad, Äh, proua Anne-Mii Noits-Ütebruk on mulle teada andnud äh, oma tagasiastumisest parlamendisaadiku kohalt alates esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist. Äh, vastavalt kodukorra artikli neli lõikele kolm on parlament kinnitanud tema ametikoha vabanemise alates sellest kuupäevast ja ma usun, et teie nimel võin ma tänada meie pikaajalist kolleegi suurepärase tehtud töö eest siin parlamendis pädevad Bulgaaria ametivõimud on mulle edastanud taotluse härra Sergei Stanishevi immuniteedi äravõtmiseks.